kõik need asjad on tõesti väga olulised ähm, äh, meetmed. me oleme tõesti hoolitsenud nende läbi, et meil oleks parem gaasiga varustatus ja see oleks oluline samm ka Energialiidu suunas. aitäh selle raporti eest. ja äh, arutelu on sellega lõppenud ja hääletame härra Puuseki raporti üle äh, juba täna